siis olen saanud sotsiaaldemokraatidelt äh, äh, palve nimetada äh, ametisse, komisjonidesse ning delegatsiooni järgmised isikud, nagu on meie protokollis kirjas, kui kellelgi ei ole midagi selle vastu pärast protokolli avalikustamist, loeme